Eh, ilmselgelt enamusega vastu võetud. mõned eh, teadaanded eh, tšehhi keeles. suur tänu nüüd jõuame kalanduslepingu juurde, mis puudutab äh, kalandust äh, Vahemeres, muudetakse vastavaid äh, õigusakte ja kolmekuuline tähtaeg lõpeb homme, kahekümne kaheksandal oktoobril protokoll äh, praegusest osaistungjärgust esitatakse järgmise osaistungjärgu alguses ja kui vastuväiteid ei esitata, siis tänased resolutsioonid edastatakse ka nendele institutsioonidele, keda on resolutsioonides mainitud ja käesolevaga on tänane istung lõppenud. tänan teid kõiki osalemast ja soovin teile edukat kodureisi!